on vaja see meede vastu võtta ja ma ei usu, et me peaksime nende muudatusettepanekutega nõustuma. on vaja võimalikult kiiresti see dokument vastu võtta. suur tänu, härra Ferreira. homme kell kaksteist hääletame selle punkti üle. nüüd järgmine päevakorrapunkt, milleks on proua Kistu Trovoli raport tegemist on kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomse imporditariifi kvoodiga. ja sõna ongi kõigepealt neljaks minutiks proua Kistu Trovolil. ma tänan, härra president, volinik, mu daamid ja härrad Eh, see kaubandussõda on nüüd nelikümmend aastat kestnud ja homme me lõpetame selle hääletades selle raporti üle. Eh, WTO võttis astuse, otsuse vastu aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus selle vaidluse kohta ja Euroopa Liit jäi kaotajaks eh, ja otsus oli Euroopa Liidu kahjuks. Ehm, ja tulemuseks on see, et me kehtestasime Mm, keelu hormoone sisaldava veiseliha impordile. aga nüüd on see suur pikaajaline vaidlus lõpule jõudmas. eesistujamaa Taani nõukogu nimel on juba minu raporti heaks kiitnud mm, kolmepoolses vormis ja mm, homme ei tohiks mingeid takistusi hääletamisel tekkida ning see pikaline vaidlus jõuaks lõpule. ma palun, et te kõik hääletaksite selle raporti poolt, tegemist on kompromissiga, aga minu arvates väga tasakaalus kompromissiga. ja Euroopa põllumajandus saab nüüd hakata tegema plaane tulevikuks, seda ei saanud nad varasemal ajal paraku teha ja tegemist on ka väga tähtsa signaaliga Atlandi-ülestes suhetes. me peame oma erimeelsused kõrvale heitma ja tähtis on seada rahvusvahelised normid ja standardid üheskoos ainult Euroopa Liit ja USA käsikäes suudavad toime tulla nende väljakutsetega, mis globaliseerunud maailmas meid ootavad. sellepärast on väga tähtis meie kõrgetasemelise töörühma töö. selles me saame teha koostööd ja seista hea selle eest, et tõesti me saavutame kasvu. ja veel üks küsimus, mille ma tahaksin tõstatada, see puudutab tulevikku Eh, hullulehma tõve juhtumite tagajärjel Euroopa Liidus eh, USA keelustas Euroopa Liidust eh, veiseliha impordi, aga see ei tugi, see keeld ei tuginenud teaduslikele andmetele, meil ei ole aastaid enam olnud hullulehmatõve juhtumeid Euroopa Liidus, nii et tegemist on protektsionistliku meetmega USA poolt ja seda keeldu ei ole maha võetud veel ja see on midagi, millega me ei saa kuidagi nõustuda. nii et selle seadusandliku menetluse kaudu on tähtis eh, kontakteeruda sidusrühmadega, nendega, kes tegelevad ehm, põllumajanduse teemaga ma olen palunud, et lõpetaks USA menetluse, millega tehakse lõpp USA keelule ja eelmisel reedel, üheksandal märtsil USA põllumajandusminister Washingtonis otsustas, et teha ettepanek leevendus menetluseks ja see on esimene samm impordi keelu lõpetamise teel. nii et me ei tohi kuidagi ohtu seada seda koostöövaimu, mis praegu valitseb, nii et ka meie peame omapoolsed menetlused võimalikult kiiresti lõpule viima. ma tahan südamest tänada äh, komisjoni ja eesistujat suurepärase koostöö eest. jah palun veel pool minutit. tahaksin tänada eriti põllumajanduskomisjoni. tänada kolleege, tegemist ei ole väikese edasiliikumisega, teist on nii suurt abi olnud. suur aitäh ja nüüd on sõna volinik Tšolosel. Euh, suur tänu, härra president, tahaksin eelkõige tänada raportööri, samuti Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nende töö eest ja ka äh, töö eest selle nimel, et jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel, nagu proua volinik, äh, proua raportöör juba ütles et äh, imporditariifi kvoodi suurendamine on ette nähtud vastastikuse mõistmise memorandumiga, millele on alla kirjutatud Ameerika Ühendriikide ning Kanadaga, see võimaldab eh, paremaid turuvõimalusi mõlemal pool Atlandi ookeani ja see on oluliseks sammuks edasi selleks, et lõpetada juba kümme aastat kestnud konflikt. Ameerika Ühendriigid kaotasid ära sanktsioonid teatud Euroopa Liidu toodete suhtes, samal ajal kui Euroopa Liit võimaldab eh, nende kahe riigi tootjatele ligipääsu eh, meie veiselihaturule ma rõõmustan selle üle, et proua raportöör ning samuti Inda komisjon toetavad seda ideed. E, esimesel augustil kaks tuhat kaksteist peaks jõustuma teine etapp. ma loodan, et see võimaldab lõplikult konflikti lahendada, mis tekkis ra-, ma-, Rahvusvahelise Kaubandusorganisatsiooni raames veiseliha ümber. ma loodan, et EU hetkel on aga e, endiselt blokeeritud tulenevalt just suu- ja sõrataudi teemast nagu proua raportöör ka ütles, Euroopa veiste ning veiseliha eksportimine Ameerika Ühendriikidesse. rahvusvaheline äh, loomade haiguste organisatsioon äh, tegelikult on öelnud teistmoodi. tegelikult Euroopa Liit ning Ameerika Ühendriigid on täiesti samas riskikategoorias. see tähendab, et risk on kontrolli all ma kohtusin minister Vilsagiga, rääkisime samuti ka käesolevast teemast, hiljuti kohtusin härra Vilsaki äh, abiga Nürnbergis selleks, et rääkida mahepõllundusest ja kasutasin seda võimalust selleks, et paluda veel kord Ameerika Ühendriikide võimuorganitelt jõupingutusi selleks, et see veiseliha küsimus võimalikult kiiresti lahendada. nagu täna juba ka mainiti, siis oleme näinud, et äh, föderaalne register Ameerika Ühendriikides avaldas sellekohased normid üheksandal märtsil, see tähendab siis konsultatsiooniprotsesside algust äh, sidusrühmadega ja loodetavasti siis selle protsessi käigus on võimalik äh, nüüd see teema lõplikult lahendada. ma loodan, et jõuame selle teemaga kiiresti ühele poole, selleks et mõlema Atlandi kaldal elavad veiselihatootjad saaksid ligipääsu teise riigi turule. suur aitäh veel kord Inda komisjonile, suur aitäh raportöörile Euroopa Parlamendile tervikuna selle eest, et te toetasite väga kiiresti ja tõhusalt meie määruse ettepanekut. suur tänu, härra volinik, põllumajanduskomisjoni nimel on pooleteistkümneks minutiks äh, sõna härra Lionel. Äh, ma tänan, president, volinik, kallid kolleegid. nagu minu kolleeg, raportöör äh, väga hästi ütles, neliteist aastat on nüüd sõda käinud Euroopa Liidu ja USA vahel selle veiseliha üle ja WTO-s kaks korda on seda arutatud ja nüüd on vastastikku sanktsioone rakendanud USA ja Euroopa Liit ekspordil ja impordil ja see on kahjustanud nii Euroopa Liitu kui USA-d, ütlen ma. Cathy Ashton aastal kaks tuhat üheksa tegeles sellega ja see oli viimane samm, eh, et tõesti lõpetada see probleem lõplikult. tähtis on, et mõlemad võidavad sellisest lahendusest meie endiselt ei eh, luba sisse eh, tuua hormoonid sisaldavat veiseliha, aga eh, samas tuleb meile juurde nelikümmend viis tuhat tonni kõrgekvaliteedilist veiseliha. sellega me normaliseerime ka oma suhted USA-ga ja juba me näeme, et sellest on tulu tõusnud. nagu volinik väga õigesti ütles, USA äh, on juba kuulutanud välja uued BSC normid äh, sea- ja veiselihale ja äh, USA palume võimalikult kiiresti need uued normid ka vastu võtta ja sellega tõesti taastada usaldus Euroopa Liidu ja USA vahel kaubandusküsimustes, sest sellest tõuseb tulu nii tarbijatele kui ka tootjatele nii USA-s kui ka Euroopa Liidus suur aitäh, härra Laion, nüüd lähme fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt Rahvapartei nimel on kaheks minutiks sõna proua Köstingeril. ma tänan, härra president. minu eriline tänu kuulub kolleegile, raportöörile Kistu Truulile ja ma arvan, et komisjonis toimunud hääletus näitab, et meil on väga hea kompromiss õnnestunud leida selles väga delikaatses küsimuses ja kiidan selle eest. see tähendab nüüd, et Euroopa Liit ja USA on astunud tähtsa sammu ja otsustanud kõrgekvaliteedilisele veiselihale nulltariifiga kvoodid mm, tõsta ja sellel on suur mõju väliskaubandusele. jah, meil on WTO äh, otsus äh, vaidluses ja sanktsioonid ja need sanktsioonid ei ole puudutanud mitte ainult põllumajandust, vaid ka muid tootmisvaldkondi. Need on mõjutanud, need sanktsioonid, nii tarbijaid kui ka Euroopa Liidu eksportijaid. põllumajanduskomisjon oma arvamuses on väga selgelt öelnud, et me tahame selle raporti heaks kiita me ei taha veiseliha, mis sisaldab hormoone Euroopa Liidus näha ja samas eksportijad ei taha kaubandustõkkeid näha, nii et sellest lahendusest võidavad mõlemad pooled. aga endiselt jääb eh, Euroopa Liidu veiseliha eh, ekspordi, impordi keeld USA-sse, nii et selle tekka tuleb edasi tegeleda igatahes meie vaidlused tuleb kõrvale jätta, sest meil on oma energiat mujal vaja rakendada. meil on suured väljakutsed, me peame olema konkurentsivõimelised, innovaatilised ja kaubandusvaidlused äh, meid kuidagi edasi ei vii. tihtipeale tõuseb sellest kasu hoopis kolmandatele riikidele nemad on jälle meie konkurendid ning andkem endale sellest aru. ma tänan veel kord raportööri väga konstruktiivse töö eest. suur aitäh proua Köstingerile, nüüd on sotsiaaldemokraatide nimel sõna härra De Castrol. suur aitäh, lugupeetud president, volinik, kallid kolleegid äh, selle äh, tariifikvoodi äh, avamine kvaliteetsele veiselihale on väga oluline hetk Atlandi-üleses koostöös ning esmakordselt tänu Lissaboni leppele äh, mängib Euroopa Parlament väga olulist rolli sellise otsuse langetamisel. Äh, see suurendab Ameerika Ühendriikide arusaamist meie institutsioonidest ja me nägime seda oma kohtumisel äh, USA kongress, kongressiga. eelmise aasta juunikuus meie põllumajanduskomisjon käis seal külas see raport äh, märgib äh, pika ja kahjustava äh, vaidluse lõppu ning lõpetab ära ka Kanada ja USA poolt kehtestatud sanktsioonid ning lõpetab ära ka Euroopas kehtiva sisseveokeelu ähm, hormoonivabale kõrge kvaliteediga veiselihale muudatusettepanekuid esitatud ei ole ja Ehm, meil on väga hea meel näha seda kokkulepet, mis parandab Atlandi-üleseid eh, kaubandussuhteid eh, ning eh, kaotab ära ja lõpetab selle WTO raames toimuva vaidluse. ma tahaksin tänada põllumajanduskomitee raportööri ja ka raporti raportööri, aitäh! suur aitäh, liberaalide nimel on pooleteistkümnetiks minut, pooleteistkümneks minutiks sõna proua Šaakel. suur aitäh, lugupeetud president, volinik, kallid kolleegid, me tervitame seda lõppjäreldust, mille tulemuseks on see kaubandus, selle kaubandussõja lõpp veiseliha üle Euroopa Liit ja USA jagavad ühist huvi selle vastu, et WTO reegleid austatakse. sellised pikaajalised konfliktid, mis on kestnud juba peaaegu viisteist aastat, kahjustavad suuresti multilateraalsust. seda raportit tuleks kasutada kui edasiminekut üleüldistes Euroopa Liidu USA vahelistes suhetes ja me palume USA vastaspoolel hea tahte nimel kaotada ära ka sisse sissetoomiskeeld Euroopa Liidu veiselihale ma arvan, et see kõik lähendaks meid ja aitaks kaasa kaubandustõkete kaotamisele ning aitaks kaasa integreerituma Atlandi-ülese kaubanduskeskkonna loomisele, seda selleks, et järgmisel Euroopa Liidu USA tippkohtumisel alustada vabakaubandusläbirääkimistega. meie koostöö peaks põhinema vastastikusel usaldusel ja täiendatavusel Ehm, võttes seda kõike arvesse, arvan ma, et me kõik, komisjon, parlament ja välisteenistus peaksid tegema koostööd selleks, et eh, USA eh, lõpetaks eh, mis tahes ebaproportsionaalsete proportsionistlike meetmete kasutamise härra Sarkozy tahab osta Ameerika slogani tuua ka e-, Euroopasse üle, et osta Euroopa tooteid ma arvan, et meie peaksime keskenduma eh, olulistele asjadele, eh, konkurentsivõimele eh, ja kaubandusele, võrdsetele väärtustele ja seetõttu ma arvan, et me peaksime tegema koostööd avatult, aitäh! suur tänu ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendisaadikute nimel on pooleteistkümneks minutiks sõna proua Toots. suur aitäh, härra president! lugupeetud president, lugupeetud volinik, minu äh, valimisringkond Põhja-Iirimaal on äh, ekspordile äh, suunatud oma põllumajandussektoris. me ekspordime umbes seitsekümmend protsenti kõigest sellest, mida me toodame. ja see kehtib eriti just veiseliha valdkonnas. ja seetõttu otsib minu valitsus pidevalt uusi turge Ähm, Põhja-Iirimaa veiselihale. me leiame, et see areng siin on samm õiges suunas. Äh, see Äh, parandab äh, seda ebaõiglast olukorda, mille on loonud äh, USA Euroopa Liidu põllumajandustoodetele ja ma arvan, et seda võib vaadata ka tunnustust kõrge kvaliteediga toodetele, mida Euroopa talunikud toodavad. nagu paljud teisedki siin kojas, loodan mina ka varaste impordikeelu lahenemist ma loodan ka, et selline areng toob kaasa edasiste turgude avanemise Euroopa Liidu põllumajandustoodetele ja eriti just veiselihale. aga ma tahaksin tänase sõnavõtu lõpetada hoiatusega. hoiatusega, mis äh, on väga selge Põhja-Iirimaa veiselihasektorile. Äh, uued ettepanekud ühises põllumajanduspoliitikas on sellised, mis jätavad Põhja-Iirimaa veiseljasektori ebasoodsamasse olukorda. see sektor on intensiivne sektor, mida iseloomustavad pisikesed talufarmid ja ma, me kardame, et uus ühine põllumajanduspoliitika toob kasu ainult maaomanikele, aitäh. nüüd muud kõnelejad ja kaheks minutiks on sõna proua Lõbranil. Merci, monsieur. suur tänu, härra president et äh, lugupeetud härra volinik, tegemist on väga olulise kokkuleppega, mis jõuab nüüd täna lõpule läbi määruse läbivaatamise, äh, mis äh, võimaldab kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomse imporditariifi kvoodi avamisele tegemist on kaubanduskonfliktiga, mis on kestnud Kanada, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel juba väga kaua. tahaksin tänada nagu ka eelkõnelejad, raportööre ning eriti eh, minu kolleegi Krista Oolit tema töö eest, kuid ühtlasi tahaksime ühineda nendega ka selles osas, et hakatakse ellu rakendama kokkuleppe teist faasi. tegemist on Euroopa diplomaatia võiduga, samuti vast-, et ka kodanike austamise võiduga. meie Ameerika partnerite sanktsioonid ei pannud kõikuma meie usku sellesse, et on vaja jõuda kokkuleppele. impordipiirangud meie toodetele, samas kahjustas mitmeid tootjaid väga oluliselt, sellepärast et teinekord olid impordikvoodid lausa kolmsada protsenti. me ju kõik teame, mis juhtus šalottsibulate või näiteks Roquefort'i juustuga Euroopa Liit peab taastama oma äh, kaubandusbilansi tasakaalu. juba aasta aega on ameeriklased äh, tegelikult kaotanud ära kõik piirangud juba kaheksa kuud enne lepingu jõustumist ja nüüd on äh, viimane aeg minna kaugemale. arutelud, mis aset leidsid, olid ka viljakad Need näitasid, kui suur on meie koostöövõime, nii et jätkakem siis tööd samas suunas, tehkem seda pedagoogiliselt, samas nõudlikult, kuid diplomaatiliselt. ja seda kõike seda, et me teeme seda ka vastastikku, sest et see on just nimelt see, mis tagab, et mõlemad pooled võidavad ning et me teist, üksteist ai-, austame ning et võit on kõigi oma. suur tänu, nüüd on kaheks minutiks sõna proua Andresilt. suur tänu, härra president, härra volinik, esimest korda nüüd Lissaboni lepingu kehtimise ajal osaleb Euroopa Parlament nõukoguga eh, samal tasemel määruse ellurakendamises läbi selle määruse lahendatakse konflikt, nagu eelkõnelejad on juba öelnud, kestab juba palju aastaid, Euroopa Liit eh, keelas kasvuhormoonidega töödeldud veiseliha, veiselihatoote impordi Euroopa Liidu liikmesriikidesse, samas eh, Kanada ja USA kohaldasid siis erimakse erinevatele toodetele, nagu näiteks šokolaad, sai, ehm, mahlad ja nii edasi, mis mõjutavad eriti just nimelt Vahemere riikide tooteid nii et tegemist on võib-olla siis hea uudisega, Euroopa Liit jäi oma seisukohtadele kindlaks, nimelt kasvuhormoonidega töödeldud veiseliha endiselt siia importima ei hakata, samas lubatakse aga eraldi imporditariifi kvoodi avamine kõrgekvaliteedisele veiselihale. Euroopa Liidule siiamaani läks see äh, maksma, selline konflikt maksma sada üheksakümmend viis miljonit eurot, äh, Hispaaniale äh, seitse miljonit kümne aastaga vähenes siis eksport Ameerika Ühendriikidesse nende toodete osas üheksakümmend protsenti, nii et tahaksin tänada kõigi nende läbirääkimiste ees ja ma loodan, et kahe tuhande ja ma olen väga rõõmustatud selle üle, et kahe tuhande üheksandal aastal siiski ei hakatud ellu äh, rakendama karussellsanktsioone Ameerika Ühendriikide poolt. nii et rõõmustame selle kompromissi üle, milleni Euroopa Liit on jõudnud, mis tagab tarbijate kaitse Euroopa Liidus, kuid samas äh, taastuvad normaalsed suhted, kaubandusalased suhted Kanada ja Ameerika Ühendriikidega. seda tüüpi läbirääkimised võivad olla heaks eeskujuks ka teiste konfliktide lähendamises me teame ju ka äh, veiseliha ja BSE konfliktist, tegelikult see kõik on ju juba ammu lahendatud, nii et äh, suur aitäh! suur tänu, nüüd on kaheks minutiks sõna proua McInnesil, palun! suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin tänada ka raportööri ja teisi kolleege, kes selle valdkonnaga on tööd teinud, näib, et eh, täna on kõik heas tujus, sellepärast et me loodame, et me oleme lahendanud eh, kaubandussõja, mis on kestnud liigagi kaua, nimelt viisteist aastat. ja seetõttu eh, me saame olla tänulikud, et me oleme jõudnud siia faasi ja loodame, et kõik läheb hästi ka tulevikus. ma tervitan nagu volinikki selle esialgse reegli avaldamist USA poolt reedel, ma leian, et tegemist on hea tahteavaldusega, valitsusega ja ma äh, loodan, et äh, sellele järgneb järgneb äh, Euroopa Liidu veiseleiatoodete impordi lubamine USA-sse. aga üks asi on, mis ei ole veel lahendust leidnud ja mida ei ole siin mainitud, ma arvan, et me oleme äh, nüüd äh, jõudnud küll kokkuleppele, aga me peame üksikasjadega tegelema ja USA poole poolt olema mõistnud seda, et äh, mis puudutab piimhappega korjuste töötlemist, ei vasta nende arvamusele, nad ei taha seda näha see ei vasta sellele, mida meie küll kuulda tahame ja nemad on öelnud, et nemad vajavad selgust rohkem selles küsimuses. ja lisaks sellele valmistab mulle muret see, kas me selle selgusega äh, seoses näeme ikkagi edusamme Euroopa Liidu veiselja toodete impordil äh, USA-sse. jah, me oleme teinud äh, edusamme, me oleme lahendanud selle ummikseisu kaubanduse valdkonnas, aga ma arvan, et me peame tegema veelgi rohkem mõlemalt poolelt selleks, et sellest olukorrast veelgi rohkem kasu lõigata ja viimasena tahaksin mainida praktilist regulatsiooni Äh, mõnikord on äh, väljendatud muret selle üle, kui äh, üksikasjalikud ja ebapraktilised ja koormavad meie regulatsioonid on ja Äh, see on nendepoolne kaebus siis, et meie äh, määrused on liiga ebapraktilised, võib-olla komisjon võiks äh, selle kaebusega tegeleda, lisaks veel Venemaaga seonduv ja elusloomade transpordi keeld Schmallenbergi viirusega seoses, aitäh. suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni voor, üks minut, proua Pasesk. suur tänu, härra president liiga palju tarbida äh, punast liha on äh, väga kahjulik tervisele, hiljutine uuring näitab, et see suurendab südamehaiguste tõenäosust. nüüd see kompromiss, milleni me oleme jõudnud, äh, mis tähendab seda, et Euroopa Liit võib rõõmustada, võib, Euroopa Liit võib rõõmustada ka fütosanitaarmeetmete E, ellurakendamise üle veiseliha osas. Ameerika Ühendriigid lubavad vastutasuks teatud e, toodete importi esimest korda e, on sellesse nimekirja kaasatud ka näiteks Rumeenia tooted, näiteks Rumeenia ploomimoos tahaksin teada, et kuidas kasutatakse siin ka geograafilise märgistatuse süst-. suur tänu ja nüüd on sõna kolleeg Leitfriedil. suur aitäh, lugupeetud president. mõnikord äh, läheb kaua aega hea tulemuseni jõudmiseks ma arvan, et äh, siinkohal võib eeldada, et äh, pikad läbirääkimised äh, on olnud vaeva väärt viisteist aastat konflikte USA-ga ekspordi küsimustes on pikk aeg ja seetõttu on tegemist nüüd hea lahendusega. meil on nüüd vähem probleeme ekspordi valdkonnas, kui me räägime teatud toodete ekspordist ähm, Ameerika Ühendriikidesse, kui me räägime toodetest, äh, mida me varem ei äh, saanud eksportida või saime seda teha väga keerulistel tingimustel, nüüd äh, saame me vastu ähm, äh, kõrgekvaliteedilist äh, veiseliha ähm, ma ei tea, kas seda muidugi vaja on, sellepärast et me ise toodame ka väga hea kvaliteediga veiseliha, aga ähm, läbirääkimised on toonud kaasa siiski hea lahenduse ja ma olen nõus proua McKinnesiga selles osas, et me peame äh, tähelepanekut jälgima, mis nüüd saama hakkab, aga siiani me oleme rahul, aitäh! suur tänu, nüüd on sõna härra volinikul. suur tänu, härra president, kokkuvõtteks jääb mul üle vaid rõõmustada selle üle, et me nii kaugele jõudnud oleme, nagu mõningaid teist juba välja tõid. meil on me peame suutma öelda, et mõlemad pooled on rahul ja äh, seetõttu tuleb lahendada ka Ameerika-poolne BSE probleem. see, mis nüüd üheksandal märtsil aset leidis, on kindlasti samm õiges suunas, proua McInnes rääkis äh, piimhappest, Euroopa Komisjon mainis seda iga kord, kui me öö, äh, pidasime sidet Ameerika Ühendriikidega ja piimhappe küsimust peab käsitlema teaduslikel alustel ja mitte läbirääkimiste osana. samamoodi peab ka BSE-st rääkima teaduslikult, vaid äh, nii saab seda üldse kuidagi käsitleda, seda ei saa kasutada mingisuguse äh, tariifse piiranguna Äh, toiduohutusamet on viinud läbi uuringuid ka äh, korjuste töötlemise kohta piimhappega, nii et meie tugineme teaduslikele analüüsidele ja me loodame, et see küsimus äh, ei takista meil kokkuleppele jõudmast ka BSE küsimuses. nüüd tariifikvoodid võib-olla äh, Äh, on inimesi, kes arvavad, et see süsteem ei ole päris täiuslik, tegelikult ükski süsteem ei ole täiuslik, me praegu uurimegi teatud äh, importivate ettevõtete kaebusi, aga paraku me oleme metodoloogiliselt piiratud. proua Pasescu Te rääkisite geograafilisest märgistamisest, Ameerika Ühendriikidega läbirääkimised käivad selleks, et vastastikku tunnustada geograafilise märgistamise süsteemi ka muude toodete puhul kui vaid alkohol ja äh, vein, mille osas meil on juba spetsiifilised kokkulepped olemas, äh, kuid ka Rahvusvahelise Kaubandusorganisatsiooni raames põhimõtteliselt tunnustatakse sellist märgistust. Äh, teatud suurte riikidega, näiteks Hiinaga, kuid ka teistega, kahepoolsetes lepingutes me alati räägime geograafilise päritolu märgistamisest, nii et me loodame, et suudame selles teemas edasi liikuda ka läbirääkimistes Ameerika Ühendriikidega. nüüd heaks märgiks on aga see, et me hiljuti jõudsime kokkuleppele Äh, mahetoodete märgistuse osas, nii et nüüd Euroopa mahetoodang saab Euroopa märgistusega minna Ameerika Ühendriikide turule ja ka vastupidi. nii et see näistab seda, näitab seda, et toidu ning põllumajandusvaldkonnas võivad diplomaatilised jõupingutused olla edukad. veel kord tahaksin tänada proua Kistut Rovooli, proua raportööri ja öö, äh, kaasotsustamismenetlus mitte ainult ei suurenda legitiimsust Euroopa Liidu poolt vastu võetud otsuste puhul, vaid see praegune menetlus näitab, et seda kõike on võimalik teha ka väga tõhusalt. suur aitäh ja nüüd on kaheks minutiks sõna proua raportööril. suur aitäh, lugupeetud president. kallis äh, härra volinik, teie viimane lause on väga julgustav, jah, see kaasotsustamismenetlus, mis meil on nüüd Lissaboni lepingust saadik olemas, näitab, et see on ka tõhus. jätke nüüd saksa keeles. minu raport on eh, minu arvates dokument, mis ei käsitle mitte ainult kõrgekvaliteetset veiseliha, tegemist on ka signaaliga äh, mis näitab, et väga sageli suhted USA ja Euroopa Liidu vahel äh, on olnud negatiivsed ja pessimistlikud ja seda eriti just viimase kümne aasta jooksul, aga see kõik äh, võib muutuda ja see on väga positiivne aspekt. teiseks ma keskendun tulevikule, nagu kõik äh, siin on rõhutanud, on väga palju tööd veel vaja ära teha. ma olen nõus eelneva kõneleja proua McKinnesiga, olulised on üksikasjad tegemist on sammuga paremate Atlandi-üleste suhete suunas. pärast mm, pikki parlamendi mm, äh, veedetud aastaid äh, äh, põllumajanduskomisjonis ja Intekomisjonis äh, kui võin öelda, et kui jõutakse sellise tundliku küsimuse puhul kokkuleppele, siis tegemist on äh, suure asjaga, äh, seda ei toimu iga päev. Äh, suur aitäh kõigile osalistele! suur aitäh teile, proua Kristu Troobol, selle päevakorrapunkti üle hääletame homme keskpäeval, nüüd lähme järgmise ja viimase tänase päevakorrapunkti juurde, milleks on samuti proua Kristu Troobooli raport, see puudutab ühis-.